punkt meie päevakorras on ühine arutelu rahastamisvahendite kohta. meil on selle kohta neli raportit, kõigepealt soovitus teisele lugemisele härra Kööremsilt arengukoostöö rahastamisvahendi kohta, siis soovitus teisele lugemisele proua Lohpillerilt ja proua Kallilt rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas siis kolmandaks soovitus teisele lugemisele härra Mitchellilt, arengukoostöö rahastamisvahend. ja soovitus teisele lugemisele härra Scholzilt, rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega. kõigepealt äh, saavad sõna kõik raportöörid ja kõigepealt härra Köörents, neli minutit, palun. proua president AKV riikide banaanisektori ähm, äh, kaasavate meetmete äh, alane pakett jõuab täna teisele lugemisele. esimesel lugemisel toetasime nii palju meetmeid kui võimalik selleks, et aidata banaane eksportivaid riike, äh, sellepärast et nende olukord järjest harveneb sealhulgas ka tänu WTO-s toimuvale, kuivõrd Ameerika ja Ladina-Ameerika tootjad on nendele suureks konkurendiks ja, ja loomulikult ka tollieeskirjad puudutavad otseselt bananisektorit. nii nagu uuringud näitavad, äh, vähenevad toetused aastaks kaks tuhat seitseteist saja kuuekümnelt eurolt tonni peale saja neljateistkümnele eurole, samas banaanisektor on AKV sektoris äärmiselt oluline, kuid äh, loomulikult Euroopa Liit kavatseb jätkata oma abimeetmeid olukord, aga sellegipoolest pärast äh, kaubanduslepingute äh, jõustumist äh, nende jaoks kindlasti halveneb ja seega on väga olulised panelisektori kaasnevad meetmed. meie arengukomisjon, mille raportöör ma olen, suutis esimesel lugemisel võtta vastu järgmised muudatused võrreldes alguse tekstiga. kõigepealt äh, aktsent peaks kindlasti olema vaesuse väljajuurimisel ning äh, kõiki meetmeid tuleb selleks kasutada. teiseks, äh, väiketootjad ja väikeettevõtjaid tuleb näha nende meetmete peamiste kasusaajatena, kolmandaks, äh, see määrus pöörab äh, eriti tähelepanu keskkonnaaspektidele, tervishoiu ja tööõiguse sätete täitmisele ja neljandaks äh, peab olema tagatud läbipaistvus äh, vahendite jagamisel ning äh, kindlasti peaks pärast programmi lõppemist tagama ka nii-öelda ekspost järelevalve. nii parlament kui ka nõukogu jõudsid siis kokkuleppele aasta kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist äh, kaasnevate meetmete rahastamise osas. ja üldiselt vastab see ka AKV riikide äh, ootustele, ainus öö, äh, probleem on horisontaalne küsimus, nimelt puudutab delegeeritud õigusakte. Lissaboni lepingu kohaselt on meil siin omad õigused parlamendis parlament äh, tahab äh, tagada selle, et äh, meie, meile tagatakse võimalus oma rolli täita, nimelt välistegevuse osas ka oma heakskiit anda. seni ei ole nõukogu olnud valmis andma parlamendile seda rolli, mis on õigusega meie, ehk teisisõnu, meil ei ole ülevaadet rahastamise osas ja ma tahaksin siinkohal veel kord rõhutada seda, et me ei taha Eh, siin küll sugugi tagada seda, eh, toetada seda, et eh, niimoodi on asjad pea peale pööratud, ma kutsun oma kolleege seega üles jääma nende seisukohtade juurde, mis me võtsime vastu esimesel lugemisel ning toetaksime siis kõik seda teksti, mille ma olen teile heakskiitmiseks esitanud. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Köörents ja nüüd saab sõna järgmine raportöör, selleks on proua Lohpiiler, palun neli minutit suur tänu, proua president. inimõiguste tagamine ja demokraatlike struktuuride sisseviimine ning korruptsioonivastane võitlus on kõige tähtsamad nõudmised, mida teevad need, kes Tuneesias, Egiptuses ja Jeemenis on tänavatel. Nad üritavad rahumeelselt muudatusi sisse viia, selleks et Magribi riikide ja Araabia maade inimesed saavad ka ähm, elada meediavabaduses ja et neil on võimalik oma arvamust välja öelda. meie rahastamisvahendid demokraatia ja inimõiguste jaoks soovivad täpselt toetada neid samu õigusi ja siiamaani on neid olnud nimetatud riikides väga raske kasutada, sellepärast et olud olid sellised, et teisiti mõtlejaid tavaliselt kiusati taga ja heideti vangi. mul on väga hea meel, et komisjon juba praegu on üksikasjalikud plaanid välja töötanud rahastamisvahendi kasutamiseks nii, et neid on võimalik lühi-, kesk- ja pikaajalises perspektiivis kasutada, toetamaks demokraatlik-, üleminekule, õigusriigile üleminekut, nii nagu seda praegu Tuneesias. ja oleks väga hea, kui me saaksime tuleviku jaoks välja töötada mudeli, mida saab kasutada ka teiste riikide puhul, juhul kui seal üritatakse muudatusi sisse viia. ma loodan väga, et äh, komisjon kuuleb ära ka Tuneesia delegatsiooni ettepanekud, mis läheb siis nüüd Tuneesiasse ja mis teeb ettepanekuid struktuuride ümberehitamiseks. tähtis on see, et uued struktuurid toetaksid neid ühiskonnakihte, mis soovivad inimõiguste alast olukorda parandada. selleks võivad olla rahvusvahelised institutsioonid, valitsused, aga ka üksikisikud inimõiguste kaitsjad äh, vajavad toetust. tegemist on hea struktuuriga ka sellepärast, et teatud olukordades on võimalik ilma valitsuse nõusolekuta neid vahendeid kasutada. ma ei leia, et tegemist oleks siseasjadesse rikkumisega, sellepärast et inimõiguste loomus ongi just äh, riikliku vägivalla vastane võitlus otse loomulikult peame me kõiki üksikuid projekte ja ka inimõiguste ja demokraatia vahendi raskuskeset kontrollima ja ka olukorda alati analüüsima. praegusel hetkel on tegemist väga uue rahastamisvahendiga ja ei ole mõtet siin praegu hakata analüüsi välja äh,, välja tooma, sest sellel ei oleks mõtet tähtis on, et me hindamisprotsessi võimalikult hästi ette valmistame. hindamisprotsessi eesmärgiks peaks olema hinnata kõikide erinevate meedete mõju ja peaks tegema ka ettepanekuid ähm, raskuskeskmete muutmiseks. erinevate rahastamisvahendite koostoime on väga tähtis ka selle rahastamisvahendi toimimise üheks eelduseks. praktilises elus tuleb meil aga tihti tunnistada, et ähm, rahastamisvahendiga rahastatakse pigem geograafilise eesmärgiga vahendeid. seepärast ei tohi me nõustuda kärbetega selle väikesemahulise vahendi puhul ja me ei tohiks toetada mõttetuid rahastamisi. ja lõpetuseks delegeeritud õigusaktid, mille kohta siiamaani pole jõutud kokkuleppele. väga paljudes poliitikavaldkondades nagu keskkond ja transport ei, ei ole mingeid probleeme delegeeritud õigusaktidega. välispoliitikas on delegeeritud õigusaktid aga kahtluse alla seatud uue lepingu raames on väga tähtis, et parlament saaks ka strateegiliste programmide väljatöötamisel rääkida kaasa rahastamisvahendite osas, suur tänu! suur tänu, proua Lohpiiler ja nüüd saab sõna proua Kall, jällegi neljaks minutiks, palun! suur tänu, lugupeetud kolleegid, lugupeetud komisjoni esindaja, kõik see, mida proua Lohpiiler juba praegu ütles see kõik äh, mõjutab ähm, väga palju äh, kogu maailma. mõelgem praegusele olukorrale äh, Aafrika põhjaosas, sellele, mis toimub Egiptuses ja Tuneesias. kõikide pilgud on pööratud sealsele regioonile ja sama täpselt tuleks vaadata ka rahastamisvahendeid. tähtis on, et meil oleks võimalik neid rahastamisvahendeid koha peal äh, tõeliselt ka rakendada. tegemist on esimese korraga, kus parlament nõuab ka rahastamisvahendite kasutamise alast kontrolli. eelmise aasta oktoobris toimus meil esimene lugemine, kus me rääkisime sisulistest küsimustest ja põhiliselt sellest, et on vaja toetada vabaühendusi sihtriikides koha peal me, selles osas olime me kõikide institutsioonidega ühel nõul. nüüd teisel lugemisel räägime me selle medali teisest küljest, nimelt parlamendi demokraatlikest kontrollipädevustest ja institutsioonide vahelistest läbirääkimistest parlamendi rolli osas. Need Nendest rahastamisvahenditest on juba paar aastat institutsioonide vahelistel läbirääkimistel räägitud. Lissaboni leping toob delegeeritud õigusaktide kaudu välja parlamendi kaasarääkimisõiguse ja me leiame, et on väga tähtis, et rahastamisvahendite osas kasutatakse delegeeritud õigusakte. tegemist on esimese tähtsa näitega selle kohta, et Euroopa Parlamendi roll on esimesest detsembrist kahe tuhande üheksandast aastast tõusnud, parlament on muutunud tähtsamaks. arvatavasti teise lugemise ajal ja lepitusmenetluse ajal tuleb meil võidelda Euroopa Parlamendi demokraatliku kontrolli pädevuse eest võidelda. meie leiame, et parlamentaarne kontroll on just selle rahastamisvahendi puhul väga tähtis, sellepärast et rahastamisvahendi eesmärgiks on toetada demokraatia ja, ja õigusriikide arengut, inimõiguste kaitset ja selle kaudu toetataks ka võitlust naiste ja laste õiguste eest, võitlust äh, surmanuhtluse eest, äh, piinamise vastu ja otse loomulik tuleb meil toetada ka inimõiguste eest kaitsjaid see rahastamisvahend on väga tähtis, äh, toetamaks ka vabaühenduste tööd, mis tihti teevad oma tööd väga rasketes oludes äh, kolmandates riikides. seepärast peab parlament saama kaasarääkimisõiguse, kui erinevaid strateegiaid ja raamprogramme välja töötatakse. samamoodi nagu ka erinevaid kavasid üksikute riikide jaoks peale selle oleks väga tähtis äh, läbi viia iga-aastaseid kontrolle, äh, niimoodi oleks meil võimalik palju paremaid edusamme teha, kui me ainult äh, iga finantsperspektiivi lõpuperioodil iga seitsme aasta tagant siis mõjude hinnangu läbi viiksime. ma loodan, et te toetate meid äh, nende ettepanekute osas selleks, et me saaksime tõesti Lissaboni lepingu vaimus edasi minna ja ma loodan, et nõukogu ja komisjon on ka meiega nõus. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Scholz ka neli minutit. proua president, härra volinik, kallid kolleegid, rahastamisvahend arengu rahastamisvahendiks koostööks uute tööstusriikidega muudetakse. me soovime välja Äh, anda väga palju raha töötamaks koos äh, teadus- ja uuringute alal, kultuurikaitsel ja alternatiivsete energiaallikate osas. väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tuleb eriti kaasata sellesse rahastamisvahendisse. väga tähtis on see, et meil on nüüd ka plussprogramm, millega me saame kaasata arenguriigid, äh, mis siiamaani ei ole olnud arenguabi koostöö osaks. ja väga tähtis on kaasata Ladina-Ameerika, Aasia ja Aafrika ülikoolid. just nüüd, kui Euroopa Liidu roll partnerlussuhete loomisel suureneb, on selle rahastamisvahendi tähtsus nii suur. selle määruse ülevaatamisega saame me uued võimalused mida tuleb ka selgelt välja öelda, väga selgelt tuleb paika panna, kes teeb mida, miks, mis ajal ja kui palju vahendeid ta selleks saab. selle rahastamisvahendi puhul on uus ka see, et vahendite jagamise puhul tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et äh, peetakse kinni rahvusvahelistest tööstandarditest ja et võideldakse ka kasvuhoonegaaside vähendamise eest sama tähtis on ka õigusriigi põhimõte ja inimväärikad töötingimused. kuna me räägime siin teisel lugemisel sellest küsimusest, siis mina leian, et on väga tähtis hoolitseda selle eest, et rahast, finantsabi puhul tuleb kinni pidada Euroopa Liidu väärtushinnangutest. arengu riigid ja uued tööstusriigid peavad oma poliitikas arvestama nende väärtustega, eriti mõeldes nendele meetmetele, mida rahastatakse. esimesel lugemisel me otsustasime, et IC plussiks ei äh, nähta ette pikaajalisi rahastamisvahendeid, nüüd läheme me võimalikult tahtsime me minna võimalikult kiiresti teisele lugemisele ja väga tähtis oleks, et me saaksime kasutada kõiki vahendeid ja nõukogu ja parlamendi läbirääkimistel saime me ka plussprogrammi parema, paremini kohaldada praegustele tingimustele. ikka veel on täiesti lahtine, kuidas me tulevikus suhtume jõudude jagamisse, sellepärast et Lissaboni leping muutis jõudude tasakaalu ja parlamendil on rohkem kaasarääkimisõigust äh, välis- ja kaubanduspoliitika osas ja delegeeritud õigusaktid annavad meile selleks võimaluse. parlament ja nõukogu on aga täiesti erineval seisukohal selles osas. mis on siis meie jaoks tähtis? me soovime, et me saaksime täita oma kohustusi, mida on meile andnud valijad. me soovime kontrollida, et komisjoni ja nõukogu iga-aastane äh, arengukava tõesti vastaks ka strateegiale, mis on paika pandud, me teame, et paberi peale võib kõike kirja panna. Lissaboni lepingust tuleneb meie uus roll seadusandjana ja me soovime ka vetoõigust. kõik erinevad raportöörid, komisjonide esimehed ja koordinaatorid on nõus selles osas, et meil tuleb see demokraatliku õiguse eest võidelda. härra volinik, kallid kolleegid, praegune käitumine näitab, et me ei ole aru saanud, et kõik kolm institutsiooni ei ole aru saanud äh, viimati nimetatud tähtsusest ja meil on vaja kontrollida just sellepärast, et komisjon peab äh, tulevases planeerimistöös mitte oma vahenditest lähtuma, vaid sellest, mis talle on ette nähtud seadustega. suur tänu, kuna Kay Mitchell viimase raportöörina pole jõudnud siia saali siis saab järgmisena sõna volinik De Hüht, palun. Uh, suur aitäh, proua president, austatud parlamendiliikmed. mina tegelikult asendan siin Andres Piibalksi, kes äh, äh, ei äh, saanud äh, siia tulla sellele teisele debatile, mis puudutab rahastamisvahendeid. esimesena sooviksin tänada raportööre Äh, proovisid Kalli ja Lohpillerit ning härrasid Mitchell, äh, Schultz ja Görens. oleme teinud väga head koostööd äh, nende kaustade osas ning peale delegeeritud õigusaktide on suur üksmeel institutsioonide vahel. lähtised küsimused tulenevad laiemast institutsioonide vahelisest suhtest uue Lissaboni lepingu tingimustes nüüd leiame me ennast eh, keerulisel eh, poliitilisel ristmikul, mida partnerid päris hästi ei mõista, sest et põhiaktide eh, rakendamine on Euroopa Liidu sisu, sisene asi. mina ise ei vastuta nende instrumentide eest, aga nad toetavad Euroopa poliitika eesmärke, kaasa arvatud kaubandust ning võimaldavad meil säilitada oma asjakohasuse välispoliitikas eelmine aasta lõppes ilma esimese lugemise kokkuleppeta. parlament eeldab artiklit kaheksasada kakssada üheksateist aluslepingus, mis paneb paika delegeeritud õigusaktide menetluse, et seda rakendataks strateegiadokumentide vastuvõtmisel ning mitmeaastaste tegevuskavade vastuvõtmisel. aga esimesel lugemisel seisukohaga lükkas nõukogu tagasi need äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad delegeeritud õigusakte on äärmiselt oluline varsti saavutada kokkulepe, eriti mis puudutab plussprogrammi ning äh, banaanidega kaasnevate meetmete ettepanekuid, sest muidu ei saa komisjon rakendada vastavat eelarvet. mis puudutab plussmeetmeid, äh, siis on kõik ilmselt nõus, et äh, vahendi eesmärgiks on edendada Euroopa Liidu huvisid tööstusriikides, mõned nendest on meie võtmestrateegilised partnerid, kes ei hakka ootama seda, et meie oleksime halduslikult valmis teised võistlevad selle nimel, et täita meie poolt jäetud lünki, mis puudutab energiakoostööd, äritoetust, digitaalagenda eesmärke ja nii edasi. Äh, mis puudutab äh, kaasnevaid meetmeid äh, banaanide osas, siis võin ainult rõhutada, et need asjad on otseses seoses Genfi kokkuleppega, mis lõpetas kõige viimase ja kõige kauem kestva kaubanduserimeelsuse GATT-i raames WTO-s. see kestis peaaegu kakskümmend aastat. Need meetmed peaksid toetama kümmet banaane eksportivat AKV riiki, seda just Genfi kokkuleppe tulemusel on äärmiselt oluline seetõttu, et me säilitame Euroopa Liidu usaldusväärsuse rahvusvahelise kaubandusläbirääkijana, pidades kinni oma kohustustest ning praeguses juhus võl-, juhul võlgneme me seda konkreetselt just AKV banaane tootvatele riikidele. vaadates maailma kauband-, toidukaubanduse laiemat eh, pilti ja seda, millistesse raskustesse on sattunud teatud riigid, mis sõltuvad väga ekspordituludest, eh, mis tulevad ühest või paarist tootest Äh, siin on tõeline erakorraline olukord praegu. ma mõistan seda, et parlament tahab olla seotud strateegiadokumentide ning mitmeaastaste programmidega. komisjon on esitanud ettepanekuid suurendada parlamendi järelevalve rolli ning pakkunud välja ka teisi kompromisslahendusi, aga need ei ole saanud toetust ei parlamendis ega nõukogus. hetkel tahan üle korrata äh, selle Äh, äh, äh, kohustuse, mis võeti eelmine aasta teie ees leida lahendusi. nõukogu ja parlament peaksid nüüd teise lugemuse käi-, lugemise käigus tegema kõik endast oleneva, et see eesmärk saavutada. edasised vei-, viivitused tekitavad eelarve, poliitilisi, õiguslikke ning isegi sotsiaalmajanduslikke tagajärgi samal ajal kui Lissaboni leping muutis komitee menetluse süsteemi, andis parlamendile uusi pädevusi andis Euroopa Liidule ka tugevama rolli ning uued struktu-, struktuurid, mis saaks välispoliitika rolle täita paremini ja ühtsemalt. suur aitäh tähelepanu eest ning hea meelega ootan tulevast debatti, aitäh! suur tänu, härra volinik, nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel sõnavõtjad, kallid kolleegid, ja kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna härra Ponga poolteist minutit suur tänu, proua president. proua president, kallid kolleegid. Euroopa Parlament võtab täna seisukoha teist korda juba äh, arengukoostöö äh, instrumendi rahastamise osas ning keskendub eriti banaanisektori kaasnevatele meetmetele. peaasjalikult toodetakse banaane AKV riikides kaasnevate meetmete põhjus seisneb selles, et soodustariifid kaovad vastavalt Genfi kokkuleppele, nii nagu see sõlmiti aastal detsembris kaks tuhat üheksa, ja konkurendiks tõusevad ameeriklased ja ladinaameeriklased. Euroopa Liit äh, on äh, sada üheksakümmend miljonit eurot eraldanud AKV riikidele selleks, et äh, kuidagi sellele konkurentsile vastu seista. me oleme nii me oleme rääkinud asja sisulisest kui ka vormilisest poolest. vormi pärast on asi jõudnud täna teisele lügemisele. nõukogu äh, keeldus äh, sellest, et delegeeritud õigusaktide menetlust rakendatakse äh, mitmeaastaste lisadokumentide puhul ja seega ei täideta Lissaboni lepingut ja Euroopa Parlament on otsustanud kiiresti reageerida ja see on üliolulise tähtsusega, me saadame niimoodi välja väga selge sõnumi AKV riikidele Euroopa Parlament üritab omalt poolt teha nii palju kui võimalik selleks, et see sada üheksakümmend miljonit eurot äh, deblokeeritaks nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Parlament kaitseb äh, aga Lissaboni lepingu järgseid oma õiguseid. nõukogu kohustus on neid järgida. Euroopa Liidul on kohustused AKV riikide ees ja seega nõukogu peab oma vastutust kandma. Euroopa Parlament on seda teinud. suur tänu suur tänu, härra Ponga ja järgmisena siiski, teile on esitatud sinine kaart, härra Ponga, kas võtate selle vastu? siis palun, kolleeg. kas kõneleja on kunagi aimanud seda, et Euroopa Liidu maksumaksja, eriti just nimelt Ühendkuningriigi maksumaksja, Äh, võiks küll nautida seda, et see sada üheksakümmend miljonit eurot äh, jah, tõesti sulatataks nii-öelda ja, ja põhimõte ja, ja seda kuni jah, täies määras, kas te olete mõelnud sellele? Teil on nüüd kolmkümmend sekundit härra Ponga vastamiseks. suur tänu selle küsimuse eest, äh, kallis kolleeg on nimelt sõlmitud ju rahvusvahelised lepingud, mille kohaselt Euroopa parla-, Euroopa Liidul on teatavad kohustused AKV riikide ees. ja üks nendest lepingutest tuleb nüüd siin kinnitada ja tõesti, ma ei ole mitte kunagi mõelnud seda, et see sada üheksakümmend miljonit peaks tõesti olema külmutatud. Äh, suur tänu! ja läheme nüüd edasi, fraktsioonide nimel kõnelejad ja järgmisena saab sõna sotsialistide ja demokraatide progressiivse alliansi liige härra Tiroljan. suur tänu, proua president. suur tänu, proua president seisukoht, mille parlament täna äh, vastu võtab, näitab äh, väga selgelt sellele, kui oluline on konkurentsipoliitika meie assamblee jaoks. räägime täpsemalt siis banaanisektori kaasnevatest meetmetest, äh, me täidame oma kohustusi AKV riikide ees, kes on banaani eksportijad see kompensatsioon on täiesti legaalne, kuid Genfi lepingu tulenevalt, lepingust tulenevalt on radaad endiselt külmutatud. kuid äh, me tahame täita oma kohustusi ja sellepärast peab parlamendil olema õigus äh, kaasa rääkida äh, Euroopa Liidu välisabi strateegilistes küsimustes. me ei tohiks sattuda sellesse lõksu, mille on pannud komisjon ja nõukogu meile. läbipaistvus peab olema meie tegevuse keskmes, see on ju ometigi Äh, Lissaboni lepingu peamise kirjatä-, äh, kirjatähe peamiseks vaimuks. härra Lambsdorfi ja härra Brandnerit ei ole saalis, seega saavad konservatiivide reformistide nimel nüüd sõna härra Teeva. suur tänu, proua president. väga kena teist, et äh, minu siin ettepoole nüüd tõite sellel küsimusel on äh, muidugi tehnilised aspektid, kuid ära ei tohiks unustada ka inimlikke aspekte vaesusega seonduvat, nii et tänasel ühisarutelul tahaksin ma kõigepealt öelda nõukogule, et meie parlament käib koos selleks, et kontrollida ja järgida ja avatud silmadega äh, tagada läbipaistvuse ja vastutuskohustuse kandmine selles osas, kuidas me kasutame maksumaksja maha, raha rahvusvahelise arenguabi puhul. kui nõukogu seda ei mõista ja kui nõukogu ei tunnista seda, et delegeeritud õigusaktid peaksid jõudma Euroopa Parlamenti, et me saaksime oma järelevalveõigust rakendada, siis mida kuradit äh, proua president, me siin üldse teeme? kui me ei saa täita oma vastutuskohustust äh, maksumaksja, valija ja äh, ringkonna elaniku ees, kui ta, nad ei usalda ju meile oma seda raha ja me ei saa kontrollida selle raha kasutamist komisjoni poolt. nüüd see banaani küsimus. ka siin äh, tuleb arvestada ühega, nimelt Euroopa maksumaksja on lüüa saanud siin mõlemal rindel, vabakaubandusleping on toonud kaasa täpselt suure nulli ja nüüd me peame siis äh, kompenseerima banaanitootjariike, kes äh, on sattunud äh, raskustesse. proua president katkestab kõnelejad. proua Veržat ka ei ole. seega saab nüüd sõna EFT fraktsiooni liige härra Tartmaalt. jah on üks äh, selge õigustus kõikidele nendele neljale äh, rahastamisvahendile, mida siin täna tutvustatakse parlamendis. kuid kui me vaatame neid üheskoos, siis nende eesmärk on edendada ja edasi viia poliitilist ja välispoliitilist agendat, mida on kokku kirjutanud Euroopa Komisjon. härra volinik ütles seda oma tavapärases täpsuses ilusti välja ja suur tänu teile selle eest me ju küll nüüd teame kõik juba, kes selle eest hakkab äh, maksma. Äh, kitsikuses olev maksumaksja ja ilmselgelt ja nagu alati ebaproportsionaalselt äh, Briti maksumaksja Nende rahastamisvahendite kogumaksumus, vaatamata sellele, et mu kolleegid eile üritasid palehigis leida need numbrid välja, on teadmata meie jaoks ning jällegi komisjon on äh, laia helde äh,, on helde teiste inimeste rahaga ja sellepärast meie neid ettepanekuid küll ei toeta. suur tänu, teile on sinise kaarti küsimus, härra Leichtfried soovib selle esitada, kas olete nõus vastama? jah, palun, härra Leichtfried, pool minutit aega. härra Tahtmov, teie kõnes jäi mulle kõrva see, et te kogu aeg nimetate siin Briti maksumaksjaid ja mind huvitaks see, kas teie näete ennast siin ühe väikese Briti ühiskonnakihi esindajana või te siiski tunnete ennast Euroopa Liidu esindajana siin? palun pool minutit. Ähm, kas ma nüüd võin vastata, jah? küsib härra Taartmaa ma tahaksin rõh-, rõhutada siiski, et ma viitasin nii Euroopa Liidu maksumaksjale kui ka Briti maksumaksjale. aga valisid mind siia siiski Briti kodanikud, mitte keegi teine. ja seega minu peamine kohustus lasub just nimelt Briti maksumaksja eest, aga tunnen muidugi kaasa ka kõigile teistele kitsikuses olevatele Euroopa Liidu maksumaksjatele, kes paljudes riikides sealhulgas ka Austrias, Austria ju ometigi on ka netosissemaksja, kelle raha lihtsalt laristatakse selliste impeeriumite vee peal hoidmiseks. suur tänu, nüüd pöördume tagasi kõnelejate nimekirja juurde, kõigepealt saab sõna proua Brandner Roheliste nimel, palun uh,. Madam Chair, I would like to address um, suur tänu, ma tahaksin tõstatada mõned küsimused. esiteks äh, paindlikkuse küsimus rahastamisvahendite puhul, ma arvan, ma arvan, et viimaste kuude ja nädalate jooksul oleme näinud, et on toimunud väga palju katastroofe, ettenägematuid õnnetusi ja meie raha on peaaegu otsas, samal ajal aga on veel mitu aastat vaja Äh, selle rahaga toime tulla, samas on meil üks paindlik äh, meede, stabiilsuse meede, mida võiks äh, kasutada ka teisteks vahenditeks kui see, milleks algselt raha ette nähtud. ma arvan, et meil on võimalik saavutada rohkem paindlikkust välispoliitilistes vahendites, aga seda on võimalik teha ainult demokraatliku järelevalve all. ma arvan, et me peame ütlema ka tulevikus, et kui meil on vaja rohkem paindlikkust, siis on vaja ka paindlikkuse jaoks demokraatlikku kontrolli. teiseks, me peame vaatama, kuidas me oma tööd abi vaevates riikides teeme. eile ÜRO rääkis jällegi arengust ja konfliktidest ja tavaliselt on mässad nendes riikides, kus on ka palju vaesust meil on olnud Euroopa Liidu missioone ka siirderiikidesse. nii et me tõesti peaksime mõtlema, kuidas kõiki asju omavahel kokku viia. viimaseks sündmused Ameerikas näitavad, et inimõiguste ja demokraatia toetamine on väga tähtsad ja me peame oleksima julgemad just nendes küsimustes, kui me oma strateegiat tulevikus üle vaatame. suur tänu, proua Brandner ja nüüd mitteühinenute nimel saab, peaks sõna saama härra Griffin, ta oli enne kohal, aga nüüd on ta kadunud, seepärast läheme edasi ja sõna saavad registreeritud kõnelejad ja kõigepealt härra Brock, poolteist minutit, palun proua president, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad. ma arvan, et me peaksime selgeks tegema, et nende rahastamisvahendite puhul tuleb teha vahet seadusandlikel ja täidesaatvatel ülesannetel. parlamendi ülesandeks ei ole mingit haldustööd teha või täidesaatmise eest hoolitseda. teiselt poolt aga õigusloomeline protsess ei saa olla midagi, kus aastakümneid vaadatakse toimuvat pealt ja mitte midagi pole võimalik teha. isegi siis, kui toimitakse õigusloovale institutsioonile vastutahtmist, sellepärast peaks meil olema võimalus otsuseid tagasi võtta ja leida, et rakendamine ei toimu õigusloomelise projekti vaimus, nii et ükskõik, millest me siis ka räägime, ka õigus, delegeeritud õigusaktide puhul tuleb nõukogule see selgeks teha, meil tuleb leida mõistlik lahendus, sellepärast et me, nemad ise ka soovivad, et me võimalikult vähe täidesaatvasse osasse sekkuksime. ja seesama, mida ütles proua Brandner, aastaid tagasi parlament surus läbi selle demokraatia ja inimõiguste toetamise vahendi selleks, et meil oleks võimalik kodanikuühiskonda toetada, demokraatlikke jõude toetada, minnes nende riikide valitsustest mööda. ja nüüd me näeme, et seadusandja tahtmise vastaselt komisjon ei ole neid vahendeid selles mõttes üldse mitte kasutanud ja sellepärast on Aafrikas ka olukord praegu selline, nagu ta on. tegemist on poliitilise läbikukkumisega, meie tahtmist ei ole ellu viidud ja siin tuleb midagi ette võtta. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Koomes. poolteist minutit, palun. Continuam a gritar os resistentes na Praça Tahrir e eu grito com eles Mubarak, aeg on minna, äh, seda jätkuvalt hüüavad inimesed Kairo tänavatel. Äh, demonstratsioonid Egiptuses, Tuneesias, teises riikides, kui inimesed tõusevad üles, et lõpetada aastakümneid kestnud korruptsioon ja allasurumine, näitavad, et inimõigus ja demokraatia on universaalsed äh, püüdlused ning äh, see näitab õiges valguses neid, kes tahavad stabiilsuse nimel diktaatorlusi toetada. me peame kindlustama, et me ei äh, toeta enam inimõiguste allasurujaid, nõuame demokraatiat, inimõigusi ning õigusriiki. seetõttu peab see rahastamine olema paindlikum, et me võiksime vastata kiireloomuliselt olukordadele ning see peab laskma meid tuua sisse ka geograafilised kriteeriumid meil on vaja korralikku parlamentaarset eh, analüüsi ja, ja üle, järelevalveõigust, seetõttu parlament nii oma tahtmist läbi suruda soovibki. aitäh, härra Koomet, nüüd härra Migijalski, palun. suur aitäh, proua president, härra volinik, proua Koomesil on õigus, eh, ka proua Lopil on õigus, eh, Egiptuse, Tuneesias sündmusi me oleksime pidanud toetama. Nad oleksid pidanud püüdma meie tähelepanu instrumendid, mille osas me täna arutame, annavad meile sellise võimaluse, eh, eriti see rahastamisvahend, mis eh, puudutab demokraatiat ja inimõigusi. ja olen täiesti veendunud, et eh, seda peaks rõhutama, sest õigused on üleüldised, õigus elada demokraatias, õigus elada riigis, mis inimõigusi tunnistab, see on midagi täiesti loomulikku. oluline on see, et eh, teine instrument võimaldab meil anda abi sõltumatult sellest, kas vastava riigi ametivõimud selle vastuvõtmisega nõus on ja see on oluline. Valgevene vajab meie abi, Ukraina vajab meie abi, ka idapartnerlusriigid vajavad sellist abi ning instrumenti minu arvates peaks kasutama ka nendes riikides suur tänu ja nüüd härra Tavares, üks minut. aitäh, eh, proua president. räägime siin reast pakettidest, mis puudutab rahastamisvahendeid, meil on seal Guernsey raport eh, arengukoostöö instrumendist eh, ja ka teised raportid enamik nendest esitavad konkreetseid meetmeid, mis võiksid aidata miljonite inimeste elusid. selline peakski seadusandlus olema aga nõukogu ei taha äh, kaasotsustust rakendada, kuigi see peaks olema reegel selliste instrumentide puhul. Neid äh, peaks võtma vastu kaasotsustusmenetlusele vastavalt. aga nõukogu äh, täiesti valesti lugedes Lissaboni lepingut, ilmselt sellepärast, et nad ei taha ennast siduda parlamendiga Äh, keeldub äh, artikli kakssada üheksateist äh, rakendamisest, mis puudutab delegeeritud õigusakte. see teeb haiget miljonitele inimestele, see on juba põgenike abistamisel raskusi tekitanud, põgenikelaagrites olevate inimeste aitamisel, oluline on see, et nõukogu lõpetaks oma kapriisitsemise ning alga-, alas-, alustaks korralikku õigusloome läbiviimist ning võimaldaks delegeeritud õigusakte härra Stojanov, üks minut. suur tänu, proua president. mõistagi tahan ma toetada parlamenti seisukohti, parlamendil peab olema õigus oma rolli täitmisele, nii nagu alusleping seda ette näitab, kuid ühtlaselt peaksime me ka laiendama oma kontrolli pädevust mitte ainult seega delegeeritud õigusaktide osas, mis täna on arutelul meil peaks olema kontroll ka pärast programmide lõppemist, sest me räägime ju miljonitest eurodest, mis süstitakse nendesse programmidesse, kuid üsna tihti jõuab see raha hoopis äh, diktaatorite taskutesse. samas, kui meie enda koduriikides on miljonid inimesed pidevalt äh, vaesuse ohus tuleb tagada see, et Euroopa Liidu vahendid äh, siiski ei äh, täidaks diktaatorite taskuseid, äh, taskuid ja ei aitaks nendel oma luksuslikku elustiili ülal hoida, vaid täidaks hoopis meie vaeste kõhtusid. proua Matera, üks minut. suur tänu, kallid kolleegid. jällegi tuleb meil Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liitu oma tah-, rolli välja tuua. inimõiguste kaitse, demokraatia kaitse on üheks tähtsamaks ülesandeks, see on paika pandud juba tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal, samamoodi nagu ka põhiõiguste hartas, see on meie sotsiaal- ja välispoliitika kõige tähtsamaks ülesanne määrus tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa on meile ette näinud rahastamisvahendid demokraatia kaitseks kogu maailmas. tegemist peaks olema konkreetse paindliku vahendiga, mida kasutatakse vastavalt olukorrale. väline koostöö ja finantseerimisvahendite kasutamine on see, mille osas me peaksime midagi kaasa rääkida saama, see tähendab seda, et me peaksime tõesti oma vahendeid tõhusalt kasutama, aga see ei tähenda seda, et me ei vastutaks või ei peaks äh, aru andma parlamendi ees. sellepärast tuleks delegeeritud õigusaktid sisse viia, sellepärast et nad täpselt vastavad meie vajadustele. suur tänu ja proua Mateera, teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus, seda soovib teha härra Mikalski, kas olete nõus vastama sellele küsimusele? härra Mikalski, palun pool minutit suur tänu, proua president. jah, tõesti, küsimus proua Materale. kas te, proua Matera, äh, ütleksite meile, kas äh, Euroopa Rahvapartei on valmis andma lisatoetust demokraatia ja inimõiguste arendamisele ka Euroopa Liidu idapiiridel Ukrainas, Valgevenes ja mujal vastavalt idapartnerlusele? palun, proua Matera loomulikult, mõistagi, meie fraktsioon on äh, iga päev selle nimel tööd tegemas, võitleb iga päev selle eest, et inimõigused üle terve maailma oleks tagatud, et neid kaitstaks kõikjal. Äh, ma olen veendunud, et kolleegid, kes siin kojas on olnud kauem kui mina, on seda rääkinud korduvalt ja ikka ja jälle. mina olen osa Rahvaparteist kes on veendunud, et äh, tuleb olla Euroopa-meelne ja me oleme veendunud, et meie parlament võib mängida olulist rolli maailmas suur tänu ja nüüd läheme edasi siis äh, kõnelejate nimekirjaga ja härra Howitil on sõna järgmiseks, järgmisena üheks minutiks. suur tänu, proua president, ma tahaksin toetada seda, mida on öelnud teised parlamendi järelevalveõiguse osas ja demokraatia inimõiguste instrumendi osas konkreetselt. ma tahaksin tänada aga ka volinikust äh, konstruktiivse koostöö eest, inimõiguste kaitsel tuleb tagada teatav privaatsus muidugi ja loodetavasti see koostöö jätkub ka tugev, äh, tulevikus tulevikus. projekt võib-olla on selle, probleem on projektide puhul see, et need on küll väga kõrgelt äh, äh, väga hästi kokku pandud projektid ja, ja ka oluliselt rahastatud, kuid need ei lähe omavahel väga hästi kokku ja me peaksime paremini koordineerima ja probleem on sellega, et mõned projektid, mida praegu juhivad äh, juriidiliselt kvalifitseeritud inimesed, see tingimus võib-olla tulevikus kaob ära aga see, mis toimub täna Egiptuses ja mujal Araabia maailmas, näitab meile seda, et ilmselt äh, meil on vaja rohkem tulevikus süstida raha demokraatia rahastamisesse ja valimisvaatlusmissioonidesse. Äh, ilmselt tuleb seda teha teiste inimõiguste projektide arvelt, kuid nii ei peaks see olema ja me ei peaks kasutama pidevalt äh, sedasama vana argumenti, et meil ei ole justkui vaja uut määrust, on vaja ja hädasti on vaja. suur tänu, sinise kaardi küsimus, härra Tiiva esitab selle, võtate vastu? härra Havit võtab vastu, härra Teeva, teil on kolmkümmend sekundit. mikrofon, palun, mikrofon. ma tõesti tahaksin esitada küsimuse ma austan härra Howiti teadmisi inimõiguste ja seni tehtud töö osas kõrgelt ja minu küsimus seega teile kuidas äh, me saame üldse rääkida võrdsusest ja õiglusest, äh, mis on ju ometigi kristlikud väärtused ja eeldame siis, et teised äh, uskumused või uskmatud mujal maailmas mõistaksid täpselt seda, mida, millest me räägime, ilma et neile tunduks, et me tegelikult oleme neokolonialistid Äh, suur tänu, ütleb proua president, kolmkümmend sekundit vastamiseks, äh, härra Howard. pool minutit selle küsimuse vastamiseks, äh, väljakutse on suur, aga vastus on see ja kogu koda peaks mõistma, et mõtte- ja usuvabadus on põhimõtteline inimõigus kõikide rahvuste, kõikide religioonide, kõikide riikide ja kõikide inimeste jaoks. suur tänu! nüüd sõna härra Möltseril suur tänu, proua president. arenguabi on alati kallis, kahjuks tihti ilma mõjuta ja vahel suisa kahjulik, kuna riigi erilisi probleeme ei arvestata abi andmisel. tihti on puudu jätkusuutlikkusest ja koordineerimistööst. Euroopa Liidu inimõiguste alane rahastamisvahend minu arvates mitte midagi paremaks ei muuda, eriti siis, kui Euroopa Liit ei äh, lepi omavahel kokku, kui me anname Aafrika talunikele raha samal ajal, aga äh, maksame toetusi põllumajandustootjale, siis me põhimõtteliselt laseme raha tuulde. ja me toetame Euroopa Liidus ka suuri ettevõtteid, samamoodi ka Aafrikas. Hiina arenguabi millega Peking ostab kokku toorainet, on tegelikult meie arenguabi koostöö konkurendiks, ka siin tuleb midagi muuta. peale selle tuleks mõelda ka sellele, et arenguabi koostöövahendeid võiks panna sõltuvaks ka põgenikealasest koostööst. suur tänu, härra Möltser ja nüüd härra Berman, palun, üks minut. suur tänu, proua president. see parlament nõuab seda, mida kõik maailma parlamendid nõuavad, demokraatlikku kontrolli poliitikate paikapanemisel ja täideviimisel. meie peaksime olema eeskujuks ja Lissaboni leping on meie mõju osas väga suureks sammuks edasi. väga suur osa äh, saadikutest ei ole nõus sellega, et nõukogu ja komisjon soovivad meie kontrollivolitusi vähendada. me ei soovi mingit äh, mikrohaldamist, ei, me soovime lihtsalt äh, kontrollida poliitikate elluviimist teistes riikides lähevad inimesed tänavatele selleks, et oma mõju nõuda. jah, me peaksime neid toetama, demokraatia eest võitlus on tihti väga konarlik me, otse loomulikult tuleb kõiki jõususid võimalikult palju kontrollida nii Kairos, Tuneesias kui ka Brüsselis. suur tänu ja nüüd härra Griffin, üks minut. aitäh Eh, noor naine minu valimisringkonnas eh, on eh, täna hommikul kõikidel tööpäeva hommikutel tulnud tagasi koju viies oma kaks noort last kooli. ta vanasti sõitis sinna autoga, aga nüüd ta ei saa endale bensiini enam lubada millekski muuks kui kõige odavamasse kaubamajja kaheks päevaks mine, kaks korda nädalas minemast ta on ka näljane, sest et tema hommikune valik on, kas tema sööb või tema kaks noort last söövad, kõigile neile süüa ei ole. aga samal ajal siin äh, Euroopas parlamendisaadikud räägivad finantsvahendite muutmist, mis puudutab ühe koma ühe miljardi maksumaksjate raha kulutamist inimõiguste ja demokraatia edendamiseks peamiselt kolmandas maailmas. enamik nendest kohandusi Äh, vähendavad veel seda võimu, mis liikmesriikidel on, vaadata, kuidas komisjon kulutab tohutult Briti maksumaksjate raha, milline raiskamine ja milline silmakirjalikkus rääkida naiste õigustest Aafrikas, samas kui äh, tuhanded džennid ei suuda oma lastele korralikult süüa anda. suur tänu, härra Kutas, üks minut. suur tänu, proua president. me ei räägiks täna arenguriikidega koostööst, kui mõned vanad liikmesriigid ei oleks Rooma lepingus nõudnud eritingimusi eh, oma varasemate kolooniate jaoks. inimõigused on täna poliitika, mille aluseks on vaesuse väljajuurimine, inimõiguste edendamine, põhiõiguste kaitse, tööõiguste kaitse ja nii edasi Need riigid, arenguriigid on täna meie strateegilised partnerid ja koostöö nende riikidega on seega ülioluline selleks, et lihtsustada koostööd majandussektoris. väga oluline on hoogustada investeeringuid, tagada dialoog äh, avaliku sektori ja äh, vabaühenduste vahel kõikide riikide puhul suur tänu, härra Kutas ja nüüd härra Leichtfried, üks minut, palun. suur tänu, proua president. meie lähinaabruses näeme meie lähinaabruses, sest diktaatorid peavad oma asjad kokku pakkima ja see on väga hea. ja kui meie, Euroopa Liidu kõrged esindajad, ei saa või ei taha toetada neid, kes demokraatia eest võitlevad, siis on vähemalt hea, et me vähemalt isegi siis mitte, kui me ei räägi sellest, et me vähemalt aitaksime neid natukene, aga abi peaksime me siduma oma väärtustega, demokraatia, õigusriik äh,, teatud äh, tööstandardeid, on täiesti selge, me peame neid riike kuidagi aitama, kui komisjon ei soovi seda teha. ja ma arvan, et seda abi tuleb anda siiski parlamentaarse kontrolli alla, ei saa olla niimoodi, et Euroopa Liit äh, teeb midagi ja seda teevad ainult ametnikud. parlamendid peavad saa-, parlament peab saama selle õiguse, mis on kõikidel parlamendidel, nimelt demokraatlik kontroll. suur tänu, härra Leitfried, ja nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna proua Pasescu, palun, üks minut. suur tänu, proua president, Euroopa Parlament peab äh, võrdselt nõukoguga kontrollima strateegiliste otsuste vastuvõtmist selles osas, kuidas kasutatakse äh, meie rahastamisvahendite kaudu vahendeid, kuid üles tuleb näidata muidugi paindlikkust ja tuleb kindlasti kiiremini sisse viia need mehhanismid, mis aitaksid meil kaubandussuhteid arendada partnerriikidega ma arvan, et äh, Euroopa Liidul peaksid olema pragmaatilised suhted oma partnerriikidega. ühtlasi arvan ma ka, et tuleks ära kasutada neid rahastamisvahendeid, mis on meie käsutuses sellistes riikides nagu Iraak ja Türkmenistan, kes võivad olla meile energiatarneallikateks ja on loomulikult seotud selliste strateegiliste projektidega nagu Nabucco. tahaksin toetada ka Rumeenia ja Türkmenistani presidentide partnerluslepingut, ähm, mis näeb ette energiakoostööd äh, nafta ja maagaasi transportimiseks ja äh, aitab kaasa ka tehnoloogia siirdele. suur tänu. härra Vaigel ki nam jih dajejo finančni instrumenti namenjeni pa so razvoju držav v razvoju. need fondid mis jõuavad meieni rahastamisvahendite äh, aitavad kindlasti arengule kaasa kolmandates riikides kuid kas me sellega ei kaitse mitte ainult oma ettevõtteid? minu meelest finantsinstrumentide peamine eesmärk peaks olema tagada rahastamine vastavalt nendele arenguplaanidele, mida me oleme toetanud. väga paljud kõnelejad enne mind on juba öelnud seda, et üsna tihti me rahastame diktaatorlusi ja režiime, mis kindlasti ei ole demokraatlikud. kui jutuks on arenguabi, kõige vaesemate riikide jaoks, siis äh, tuleks siin mõelda ka sellele võimalusele, kuidas neid kaasaegsetele arenguteedele suunata. suur tänu, härra Vaigel. nüüd tagasi sõna äh, komisjonile ja Karl Kuht, saate sõna, palun. Äh, suur tänu, proua president, austatud parlamendisaadikud kuulasin hoolega neid mitmeid sõnavõtte, komisjon loodab, et me jõuame seal nende väga oluliste rahastamisvahendite osas kokkuleppele. kuid äh, meil peab olema võimalus äh, välissuhteid puudutavaid rahastamisvahendeid ka rakendada. meie välistegevuse rahastamine ei peaks sattuma institutsioonide vaheliste kempluste pantvangiks väga raske on usaldusväärsust säilitada välismaailmas, kui me käitume nii ja niimoodi võime me kaotada oma juhtpositsiooni rahvusvahelise läbirääkijana kaubandussuhetes. komisjon on valmis toetama igasuguseid kokkuleppeid, mille institutsioonid omavahel otsustavad sõlmida. tänased rahastamisvahendid kestavad veel kaks aastat, kuni aastani kaks tuhat kolmteist mitmeaastased strateegilised dokumendid on rakendamisdokumendid eelarve täitmiseks kuid need meetmed lähevad komitoloogia menetluse alla. strateegilised dokumendid on oma iseloomult tehniliselt ja seega ei ole sobivad äh, Äh, sugugi mitte siduvate õigusaktidena. tänased instrumendid, nagu ma ütlesin, äh, kestavad veel ainult kaks aastat ja äh, rakendatakse ainult veel mõnda üksikut strateegilist dokumenti. komisjon on seisukohal, et kui me hakkaksime süsteemi muutma praegu, siis tuleks neid rahastamisvahendeid ka oluliselt muuta, selleks läheks aga liiga kaua aega ja see tekitaks tõsiseid tõrkeid Euroopa Liidu välispoliitika osas Euroopa Parlamendil on järelevalveõigus eh, nende strateegiliste dokumentide osas, komisjon on valmis andma parlamendile lisavõimalusi nende, nende dokumentide osas järelevalvet omada. tuleviku osas on praegu raske öelda, eh, milline see süsteem hakkab välja nägema, sellepärast et kõikide osapooltega tuleb läbida nõuandeprotsess. vastavalt Lissaboni lepingu artiklile kakssada üheksa on kõik eh, sätted täidetud komisjoni seisukohal uute ins-, rahastamisvahendite puhul on äh, komisjon valmis äh, andma nendele delegeeritud akti-, äh, õigusaktide vormi, kuid seni on veel otsused kindlalt selles osas langetamata. suur tänu ja nüüd saavad sõna ka raportite koostajad ja härra Köörensile on kaks minutit, palun. mikrofon. suur tänu, proua president lubage minu poolt tänada ka kõiki tänases debatis osalejaid, eriti tahaksin tänada neid, kes võtsite sõna minu raporti osas. Elmar Brock leidis kõige parema sõnastuse ilmselt selleks, et väljendada meie tahtmist, me ei taha seda, et me, et me juba maas olevaid inimesi veelgi rõhuksime, aga me ei taha anda ka tühja tšeki selle, ilma igasuguse kontrollita on täiesti selge, et meil peab olema süsteem, mis on korralik, vettpidav ja mis aitaks meil äh, tagada järelevalve strateegiliste dokumentide osas, ainult seda äh, me ju tegelikult nõuamegi. ja nüüd äh, paar sõna nendele, kes olid natukene kritiit-, krit-, kriitilisemad ja skeptilisemad meie arengu või abipoliitika osas ja kes alati viitavad äh, maksumaksjale ja äh, kaotavad äh, tegelikult silmist äh, selle poliitika peamise eesmärgi. maksumaksja rahastab eelarvet, eelarve iseenesest on juba solidaarsuse samm, seega eelarve tänu maksumaksja sissemaksetele aitavad meie riikidel aidata kõige nõrgemaid ja need, kes räägivad pidevalt maksumaksjatest, eh, eiravad seda, et igal üksikisikul on õigus põhiõigustele eh, ja väärilisele elule. meie parlament peaks vaatama, mida on öelnud ÜRO oma arenguprogrammides. ja, ja need näitavad seda, et need, kes kõige rohkem on ära teinud eh, solidaarsuse osas, on ühtlasi ka need, kes kulutavad kõige rohkem solidaarsusele enda koduriikides seega siin ei ole mitte mingisuguseid vasturääkivusi, ei ole selliseid riike, kes välja maksavad rohkem, kui kulutavad enda riikides. ja need, kes tahavad teistele selgeks teha, et raha, mida kasutatakse välissolidaarsuse rahastamiseks, tuleb kellegi taskust Need peaksid veel kord võib-olla tõesti äh, vaatama, millise statistika on välja toonud äh, ÜRO. suur tänu, härra Köörens ja nüüd proua Lohpiiler, kaks minutit. suur tänu, proua president. ma usun, et delegeeritud õigusaktide kohta tuli arutelus väga selgelt välja see, miks me soovime seda, me ei soovi mingit mikrotasandil haldamist, vaid me soovime eh, vastutustundlikult kontrollida, kas rahastamisvahendeid kasutatakse õigesti ja kui on vigu, siis peaks olema meil õigus arenguid parandada ja kui me räägime parlamendi rollist väljapoole, kui me räägime kodanikuühiskondadest, vabaühendustest, siis ma kardan, et kui me ei jõua kokkuleppele, siis meil ei ole võimalik uusi projekte rahastada ja ma loodan, et avalikkus toetab parlamendi seisukohta, ei ole nii, et parlament ei oleks aru saanud olukorra tõsidusest lubage mul selle kohta veel paar sõna öelda, siin kritiseeriti, et parlament äh, kulutab liiga palju raha äh, demokraatia ja inimõiguste kaitseks, otse vastupidi kui me vaatame demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahendeid, siis äh, see kehtib ju aastast kaks tuhat neli ja siiamaani on selle vahendi raames väga väikeste summadega olnud võimalik väga palju ära teha. ei ole mõtet vaadata üksikuid summasid, vaid me peaksime vaatama projektide mõjusid ja ainult üksikutel juhtudel ei olnud võimalik projekte lõpule viia. kui me soovime ja see on meie põhimõtetes kirjas, et inimesed saaksid elada vabalt, siis tuleb meil inimõiguste alast kaitset toetada. ja praegune vahend on väga heaks lisandiks sellele poliitikale, mille me oleme välja töötanud ja sellele, mida me teistelt riikidelt nõuame. ei äh,, raha ei ole mitte liiga palju, meil on vaja rohkem vahendeid selle vahendi jaoks. suur tänu ja nüüd proua Kall, palun kaks minutit suur tänu, ma tänan kõiki kolleege ja ka härra volinikku nende märkuste eest ja ka kolleegide toetavate sõnavõttude eest. härra Brock ütles väga selgelt, et me peaksime tegema vahelt täidesaatvate seadusandlike ülesannete vahel ja neid ei tohiks omavahel segamini ajada aga nii raportöörid kui ka saadikud ütlesid, et parlamendil peaks sellegipoolest olema võimalus kaasa rääkida. kaasa rääkida erinevate strateegiate väljatöötamisel selleks, et rakendamine saaks olla võimalikult tõhus. ja selleks, et äh, raha jõuaks tõesti sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. eriti just äh, rahastamisvahendi, vahendite kasutamise puhul ei usu mina, et äh, maksumaksjad seaksid kahtluse alla selle vahendi kohaldamisala. ma arvan, et äh, suurem osa inimestest saab aru, et inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid tuleb ka kaitsta ja et selleks on vaja vahendeid ma usun väga, et parlamendil on vaja neid uusi pädevusi, mida, mis on Lissaboni lepinguga ette nähtud ja mul oleks väga hea meel, kui parlament ja nõukogu, kui komisjon ja nõukogu oleksid valmis meid ära kuulama, sest meil on vaja need vahendid tõhusalt töötama panna ja selleks on meil vaja koostööd kolme institutsiooni vahel, suur tänu. ja nüüd härra Mitchell saate nüüd koos teha oma sõnavõttu, mis pidi olema alguses ja nüüd lõpus. Uh, aitäh, äh, proua president, ma saan aru, et äh, ma saan, olen natuke saanud äh, õlpu sellest, et ma kohe alguses ei jõudnud siia kohale, jäin liiklusesse kinni. minu Briti kolleegid on kritiseerinud seda, mis puudutab olukorda demokraatia ja inimõigustega kui demokraatia inimõigused äh, liikmesriikides funktsioneeriksid, siis äh, lapsed ei läheks kooli ainult moosisaia peal. Äh, ja see on tõsi nii Suurbritannia kui kõigi teiste liikmesriikide kohta ja me peame kindlustama, et selliseid asju ei juhtuks, aga välgend-, väljendagem ennast siin selgelt, mis on asja tegelik sisu demokraatia ja inimese õiguste puhul. kakskümmend kaks tuhat last sureb iga päev Äh, sellest hoonest lühikese lennutee kaugusel, kakskümmend kaks tuhat. hea äh, uudis on see, et varem oli see kakskümmend neli tuhat, nüüd me oleme selle vähendanud kahe tuhande, kahekümne kahe tuhande peale just demokraatia ja inimõiguste tõttu ning selliste rahastamisvahendite tõttu, mida Euroopa Liit on heaks kiitnud. Äh, nii et ei tasu siin tuua näiteks seda, et meie oma liikmesriikides lapsed lähevad kooli ainult moosiaiaga. see on muidugi halb asi, aga riikide valitsused peavad selles osas midagi ette võtma. see asi puudutab siin rakendamist ning delegeeritud õigusakte. ja mina teen ettepaneku täielikult kinni pidada parlamendi esimesest lugemisest ning öelda, et me oleme taastanud kõik muudatusettepanekud, nõukogu neid vastu võtnud ei ole küsimus on põhimõtteline ning väga oluline selles osas, millised saavad tulevikus olema eh, institutsioonide vahelised suhted välissuhete eh, valdkonnas. Eh, meie vaidlusküsimus ei puuduta nende vahendite sisu, vaid parlamendi rolli seaduse praktilisel rakendamisel. eesmärgiks on kaitsta Euroopa Parlamendi demokraatlikke eesõigusi, nii nagu Lissaboni leping need paika on pannud kaasseadusloojana peame me saame kontrollida nõukoguga õigel alusel eh, strateegiliste otsuste vastuvõtmist ning arendamist, mis puudutab just arenguabi kulutamist, kui palju, kus ja kuidas. tehnilises mõttes muudatusettepanekud kindlustavad, et teatavad otsuse eelnõud, mille komisjon on vastu võtnud, et neid tunnistatakse delegeeritud õigusaktidena, nii on, nagu on kirjas äh, Lissaboni lepingu artiklis kakssada üheksateist, see annaks seadusandjate mõlemale osale õiguse luua otsuseid, mis äh, ei äh, puuduta ainult seaduse poolt nõutud äh, parlament äh, puuduta, tahab siin käsitleda komisjoni poolt ette antud arenguabi, me ei taha siin mikrohallata neid asju, eraldi projekte ja äh, Äh, äh, programme, nii nagu keegi, inimesed on öeldud, äh, see puudutab ainult strateegilisi otsuseid, mis puudutab prioriteetide paikapanemist. kõik ette pandud muudatusettepanekud lepiti kokku juba parlamendi esimesel lugemisel, kahekümne esimesel oktoobril eelmisel aastal. enamik parlamendist võttis selle vastu, aga nõukogu on tagasi lükanud kõik muudatusettepanekud, demokraatliku järelevalve, delegeeritud õigusaktid ei ole teinud mitte mingisuguseid alternatiivseid ettepanekuid, mis rahuldaks parlamendi nõudmisi ja on tõesti kahju, et nende mitmete kuude jooksul, nüüd on peaaegu aasta möödunud sellest kausta esimesest arutamisest komisjonis ja institutsioonide vahelised läbirääkimised ei ole mitte kusagile jõudnud. ja kinnitan meie kojale, et me tõesti oleme läbirääkimistes väga üritanud äh, Need äh, äh, läbirääkimised nõukogu komisjoniga algasid veebruaris kaks tuhat kümme, meil on olnud kolm dialoogi, mitmeid kohtumisi tehnilisel tasandil, nii selle delegeeritud õigusaktide vaidlusküsimuse üle äh, kui ka teiste lahtiste küsimuste üle ja alles eelmise aasta lõpus leidsid komisjoni läbirääkijad kompromissettepaneku. parlament reageeris koheselt oma vastuettepanekuga, aga see ei peegeldunud nõukogu seisukohas me saame aru, et ametlikult ei edastatud seda liikmesriikidele, kes kohtusid nõukogu raames. Äh, hoolimata komisjoni seisukohast, mida, mida, nõukogu seisukohast, mida komisjon jagab, kuigi neil seda vist õigust ei ole, parlament siiski jääb oma seisukoha juurde. õiguslikult on meie argumendid selged, äh, strateegiadokumendid, dokumendid, äh, mitmeaastased programmid täidavad delegeeritud õigusaktide menetluse kriteeriumid need täiendavad põhiseadusandlust ja neid rakendatakse üldiselt. Äh, need artiklid on kohustuslikud ja kui need täidetakse, siis äh, on äh, nõukogul ja parlamendil võrdsed õigused. see ei ole mingisugune kauplemise eesmärk, mingi eriline korraldus, see on lepingust tulenev õiguslik kohustus. ja meil on esimeste konverentsi täielik toetus, mis on kaks korda otsustanud ka selle kuu alguses, et kõikides kaustades peaksid läbirääkimised nõudma, et delegeeritud õigusaktide menetlust rakendataks siin, mis puudutab eesmärke, prioriteetide paikapanemist, oot-ootavaid tulemusi ja nii edasi ja meil on ka komisjonide vahel ühtne joon olemas, Inta ja Ahveti raportöörid, kes vastutavad koostööinstrumentide eest äh, tööstusriikidega ning inimõiguste ja demokraatia vahendi eest, on võtnud täpselt sellesama lähenemise, mis mina. kõik muudatusettepanekud, mis puudutavad delegeeritud õigusakte esimesest lugemisest, peaksid olema taastatud. meie seisukoht on lihtne ja selge ja täielikult kon-, esimeste konverentsi mandaadiga vastavuses. meid ei saa siin lõhestada, meie rolli seadusandjana ei saa siin ignoreerida olen veendunud, et uue menetluse sissetoomine äh, oleks ka finants, rahandusvahetamisvahendite kasusaajate huvides. parlament on valvekoer, kes peaks kindlustama, et raha kulutatakse lepingu poolt paika pandud põhiprioriteetidele. Äh, äh, vaesuse vähendamine ja lõpuks kaotamine. kakskümmend kaks tuhat last ei peaks iga päev surema ja me nõuame, et meil oleks oma sõna öelda siin, kuidas selle küsimusega tegeletakse, aitäh. suur tänu, saite rohkem kõneaega, kuna olite raportöör ja kuna saite ainult üks kord sõna, teil on sinise kaardi küsimus. härra Teeva soovib teile selle esitada, kas olete nõus, palun? aitäh, proua president, tahtsin oma austatud kolleegi ja sõbra härra Mitchell'i käest küsida, kas ta on minuga ühel nõul, et aastal kaks tuhat viis loobus parlament neljateistkümnest kaasotsustusvaldkonnast eh, nende rahastamisvahendite osas. ja see, mida me tegelikult siin üritame teha, on eh, veidi taastada seda olukorda, sest et me ei kaotanud mitte ainult eh, oma õigust Äh, vaadata, kontrollida asju, me kaotasime mitmeid erinevaid menetlusi. suur tänu, nüüd vastuseks pool minutit. olen tõesti härra Teevaga nõus, et oma teatud õigustest loobusime, mina olin arengukoostöö vahendi raportöör, meil võttis kaks ja pool aastat selle instrumendi osas kokkuleppele jõudmises me ei tahtnud äh, äh, küll parlamendi põhiõigustest loobuda, lõpus pidime kompromissi tegema, aga lõppkokkuvõttes oli parlamendi komisjoni ja nõukogu vahel institutsioonide vaheline kokkulepe, mis ütles, et äh, näiteks oma arengukomisjoni kaudu oleks meil järelevalveõigus ja me panime paika töörühmad, mis seda äh, Äh, kokkulepet äh, läbi viisid. see on selle kokkuleppe vaimus ja ilmselt niimoodi peaks ka jätkama. Äh, suur tänu ja viimase kõnelejana sellel arutelul saab sõna härra Scholz, kaks minutit, palun. proua president, jah, härra de Hüht, teil on õigus, tõesti, väljaspoolt ei saada sellest kaklusest aru. miks me nõukoguga ei jõua kokkuleppele, nagu näete, nõukogu pole isegi mitte kohal, mul on sellest väga kahju. sellepärast, et me oleme siin praegu lõpetamas teist lugemist ja me tõesti peaksime nüüd küsima, miks täiesti tavaline lepingus paika pandud põhimõte ei leia õiguslikku tunnustust ja ma arvan, et härra Brock selgitas seda väga õigesti. tegemist on tõesti ainult sellega, et meil on võimalik oma sõna sekka öelda. üritan tuua ühe näite. komisjoni iga mitmeaastases dokumendis ei ole Pluss programmi dokumenti kasutatud mitte muudetud kujul, vaid on mindud tagasi vana strateegia juurde ja seal räägitakse kaubandusprobleemidest, mis olid enne kriisi. nimelt, et eesmärgiks oleks Euroopa majandus ja kasumi huvide täideviimine et Euroopa Liit peaks teatud turgudele sekkuma. ma tahaksin veel kord korraldada, et selleks ei ole neid vahendeid ette nähtud ja maksumaksjate raha kulutamist sellele pole ka ette nähtud ja meie arvates peaks tegemist olema koostööprogrammiga, mitte turuvallutusprogrammiga. ja meie jaoks Äh, Kagu-Aasia riigid ei ole mitte juuniorpartnerid, nii nagu äh, komisjon on seda öelnud, vaid äh, me peaksime, jah, komisjon ei peaks keskenduma mitte ainult Kesk-Aasia maagaasivarude juurdepääsule, meie peaksime siiski mõtlema pikaajalisemalt. ma loodan, et uus määrus jõustub ja on jätkusuutlik ja et ta tuleb kasuks kolmandate riikide Euroopa Liidu suhetele, et meil oleks võimalik toetada äh, pikaajalist jätkusuutlikku arengut, mis on meie kodanike huvides. suur tänu, härra Scholz, sellega on meie ühine arutelu ammendunud ja me hääletame täna pool kaksteist nende raportite üle